tõhusalt seda lepingut kasutama, seda hästi mm, paika panema, et oleks tagatud äh, ka Pariisi leppe kaasatus siia äh, lisaks äh, on väga oluline edendada siin ka Euroopa rohelisi lahendusi ja viia need mujale maailma ka. suur aitäh! suur aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Scott Cato, palun. suur aitäh, Euroopa läbirääkimised, Euroopa Äh, Pariisi äh, kliimaläbirääkimistel ütlesid, et me oleme juhtrollis selles valdkonnas, aga endiselt äh, me ei räägi tõtt kliimavaldkonnas ja ignoreerime teadussaavutusi. tegelikult on tõsiasi see, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend on meil vaja jõuda kliimaneutraalsuseni ja see muut-, nõuab radikaalseid muutusi meie eluviisis siin Euroopas ja me oleme ka silmakirjalikud, äh, sellepärast et me keskendume ainult süsiniku netoheitmetele ja äh, eirame seda, äh, mis puudutab imporditud tooteid. Euroopa roheline lepe on mõttetu, äh, kui me ei seo seda kaubanduslepetega. härra Per-, Bolsonaro näeb seda lepet kui rohelist tuld metsade põletamise ja ähm, põlisrahvaste hävitamise teel meil on vaja head kaubanduspoliitikat, äh, mis kaitseks meie kliimat, me peame mõistma, et see on kogu inimkonna ühine äh, vara, mida me peame kaitsma, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna kaheks minutiks härra Hakkarainen, palun. arvasa. lugupeetud juhataja ka see küsimus sai alguse roheliste algatuse. Neil on tõsine suhtumine kliima osas ja rohelised on praegu sattunud äh, nii-öelda ohvrite poolele. ja neil ei ole muud asja kui kliima. Euroopa Liit on esitanud väga kiireid ja ta-, saavutamatuid heitekoguste eesmärke, aga rahasid jäetakse, aga kuidas juhtub? roheline kokkulepe on vabatahtlikkuse põhimõttel kuid sellest on lühike samm sunniviisilise rakendamise, kui eh, kliimaaktivistid saavad oma tahtmise läbi. Eh, kui me räägime Mercosuri lepingust, siis sealsete riikide kultuuri ei kuulu niimoodi äh, eh, temperatuurikraadide jälgimine ega mingisuguseid eesmärkide seadmine ning nende elluviimine. Kato ajal äh, räägiti samas ma olen sellel arvamusel, et Kartaago tuleb hävitada ja see hävitati. ja tundub, et ka Euroopat ootab selline saatus, et me ise hävitame ennast. olen sellisel arvamusel, et võim Euroopa Liidus tuleb üle anda rahvusriikidele, kes paremini tunnevad oma majanduse olukorda Britannia on nendest ahelitest vabaks ennast võidelnud. suur aitäh, järgmiseks saab üheks minutiks sõna kolleeg Zahradil, palun. suur aitäh, lugupeetud ähm, president. Äh, tegemist on kaubandus lepingu aruteluga, aga see on järjest ideologiseeritum ja politiseeritum. ja mm, olukord on muutunud palju hullemaks võrreldes eelmise mandaadi ajaga. ja äh, ka Vietnamiga äh, räägiti sellest sarnast lepingut läbi ja nüüd me räägime Mercosurist ja äh, inimestele ei meeldi, et Bolsonaro valitseb äh, Brasiilias, selle asemel, et rääkida mm, tolliküsimustest ja kvootidest, räägime me esmajoones äh, inimõigustest, äh, ökoloogilistest standarditest ja töötajate õigustest. jah, äh, need on tegelikult teemad, mis kuuluvad teiste Euroopa Parlamendi organite pädevusse, nagu näiteks Äh, äh, ja ma austan äh, rohelist lepet, aga me peame mõistma ka seda, et teised maailma riigid on valinud teistsuguse tee ja valitseb oht, et me sulgeme piirid kaubandusele järk-järgult ja see ei ole hea, me peaksime kaubandusest uuesti rääkima siin hakkama, aitäh. suur aitäh, järgmiseks saab üheks minutiks sõna proua Matias, palun suur aitäh, lugupeetud äh, president. Euroopa Parlament täna hommikul äh, pidas äh, istungi ja siin olid Saharovi ähm, auhinna finaali kandidaadid, kes tegelesid ka muuhulgas Amazoni kaitsmisega ka kas äh, roheline lepe sobib kokku selle vabakaubanduse leppega? ei, äh, ei sobi. Äh, me peame mõistma, mõtlema, kas me kaitseme seda lepet või Amazonast. ei, me peame Äh, mõistma, et kui me selle leppe allkirjastame, siis see tähendab surma Amazonase piirkonnale ja, ja me peame ütlema ei Bolsonaro'le, me saame seda teha, sellele leppele ei öelda, see lepe on halb keskkonnale, see tuleb visata prügimäele ja Bolsonaro öö, äh, on öelnud, et ta öö, äh, astub välja Pariisi leppest ja seetõttu tundub, et äh, me oleme kas väga küünilised äh, või ähm, kergeusklikud, kui me sellise tausta, taustal äh, sellele leppele jah ütleme. suur aitäh, härra Salini, palun poolteist minutit. suur tänu, austatud president, tere õhtust, lugupeetud volinik Äh, kaubandussuhted, äh, mis praegu reguleerivad Euroopa Liidu ja Mercosuri, äh, on väärt umbes kakskümmend miljardit eurot teenuste ja toodete näol ja see, ähm, nagu härra Simon veidi aega tagasi ka ütles, mm, mm, ei allu kõiki reeglitele mm, aga roheliste partei on otsustanud äh, reageerida selliselt, nagu nad on seda teinud. Äh, ja roheline lepe on prioriteediks võetud äh, ning on otsustatud äh, mängida väga ohtlikku poliitilist äh, mängu, ehk siis äh, vaadatakse, kes kõige rohkem siin nüüd ründama hakkab. rohelises leppes on kaks sõna, roheline kokkulepe, kokkulepe tähendabki kokkulepet, see on väljakutse meie kõigi jaoks. Ähm, tuleb võtta vastutus selle eest, mida öeldakse, kas te tõesti tahate kõik kaubanduslepet blokeerida Äh, kas te tõesti tahate seda teha, kas te tahate rohelist kokkulepet äh, muuta selle mandri hauaks, kas te tahate Euroopa muuta äh, suletud ja juurdepääsetamatuks mandriks, ei, meie jaoks on roheline lepe midagi muud, meie oleme otsustanud teha tööd kodanike nimel, mitte lihtsalt mõne üksiku hääle nimel, nagu teie suur aitäh, järgmiseks saab üheks minutiks sõna härra Biedron, palun. lugupeetud volinik, teie olete eh, nii-öelda pärinud väga problemaatilise eh, toimiku. Eh, see lepe on kirjutatud väga mõistetamatus keeles. me ei mõista seda ja seda sellepärast, et maailm räägib teist keelt, see on nagu Pandora laegas siin. seda on kakskümmend aastat juba püütud äh, luua, aga äh, nüüd usutakse, et see ei kehti enam arvatakse, et raha on ülimuslik inimõiguste ja kliimakaitse eest ja ka see ekslik arvamus on toonud kaasa ka Amazoni metsapõlengud ning inimõiguste rikkumise Brasiilias, aga äh, meie ei äh, suuda sellele oma heakskiitu anda, meie ei suuda seda silmakirjalikkust toetada, meie kodanikud on käinud tänavatel selleks, et äh, võidelda selliste lepete vastu ja seetõttu me peame tegema kõik selleks, et see lepe muutuks kaasaegsemaks, äh, kus sisalduksid inimõiguse ja kliimakaitse sätted, inimesed lähevad tänavatele ja äh, esitavad oma nõudmisi selles vallas. me anname hea meelega välja auhindu kliimakaitse ja inimõiguste kaitse eest, aga samal ajal äh, oleme me valmis loobuma nendest väärtustest lihtsalt uute autode ja mobiiltelefonide nimel. suur aitäh, kolleeg Bilbao Barandiga, üheks minutiks, palun suur aitäh! roheline kokkulepe peaks tagama, et meie manner muutuks ökoloogilise ülemineku vallas liidriks. kokkulepe Mercosuriga äh, on koht, kus me hakkame sõnadelt tegudele liikuma. Äh, kui me tahame selle, äh, seda saavutada, siis me peame Pariisi leppe ellu rakendama me peame ka tagama, et me vaataksime, eh, kuidas see kõik mõjutab Amazoni näiteks, metsatulekahjusid seal ja seetõttu ma tervitan seda kaubanduse lepet, kus on roheline lepe ka ära toodud. meil on kaubanduspoliitika kõrge esindaja olemas ja me peame vaatama, kuidas inimesed reageerivad sellele. täna me peame mõtlema Äh, kuidas tagada, et äh, oleks tagatud äh, see, et see rohelise kokkuleppe poolt paika pandud missioon ka ellu rakenduks. suur aitäh, kolleeg Mets, palun järgmisena, kallid kolleegid lepides sellise kaubandusleppega äh, panustame me otseselt äh, sellesse, et tarbimine kiireneb ja suureneb üle kogu maailma. meile on räägitud sellest, et selline kaubandus äh, toob kaasa arengu, aga tegelikult on tegu valega. see toob kasu väga vähestele inimestele, aga samal ajal kasutab ta liigselt üleilmseid ressursse ja rikutakse inimõigusi, mis puudutab Mercosuri lepet, siis vaadakem järgnevat absurdsust Äh, äh, kohutavad lihahulgad äh, kaubandus peaks tähendama seda, et vahetatakse kaupa, mida ühel poolel ei ole. see ei peaks tähendama seda, et, et siin on äh, kaup, mida tegelikult mõlemal poolel on väga palju, aga seda kaupa lihtsalt äh, tiirutatakse ümber maailma, veetakse ümber maailma, mis on täielik raiskamine. eriti, kui me räägime ressursimahukatest toodetest nagu veiseliha. kuidas see kõik sobib kokku rohelise leppega? Äh, me peaksime selle vastu olema, me ei tohiks siin lihtsalt äh, tegeleda raiskamisega ja edendada suuremaid kaubavoogusid. suur aitäh, järgmisena saab kaheks minutiks sõna kolleeg Le Breton, palun. aitäh, proua president. roheline kokkulepe, millest rääkis komisjon, on väga edasipüüdlik. seatakse eesmärgiks süsinikuneutraalsus kaks tuhat viiskümmend aastal Euroopa kom-, Euroopa Liit tahab näidata, et ta on eeskujulik õpilane Pariisi kliimakokkuleppe raames. kavatsus on väga kiiduväärne, aga kavatsus on, aga reaalsus on hoopis teine. kui me sõlmime vabakaubandusleppeid kogu maailmaga, siis sisuliselt me tegutseme vastupidiselt nendele keskkonnaeesmärkidele. parim äh, viis võidelda äh, atmosfääri saastamisega on lõpetada toodete saatmine pika vahemaa taha, milleks on vaja ju äh, raske kütteõli ja bensiini kasutamist, aga vabakaubanduslepped teevad täpselt vastupidist. seetõttu vabakaubanduslepe Mercosuriga on väga hea näide, sest nagu Jean-Claude Juncker ütles, on see suurim äh, vabakaubanduslepe, mille Euroopa Liit kunagi on sõlminud. see, sest see puudutab rohkem kui seitsesadat miljonit tarbijat ja kaheksateist äh, miljardit äh, SKT-d Ladina-Ameerika on ometi piirkond, mis on Euroopast väga kaugel ning see uus partnerlus tekitab palju kaubavahetust, mis saastab. teiseks, vabakaubanduslepete sisu toob sageli keskkonnakaitse ohvriks vajadusele meie tööstustoodet iga, tööstustoodangut iga hinna eest eksportida. Mercosuri kokkulepe ei ole siin erand loomulikult on siin mingi peatükk, mis väidab, et tuleb säilitada metsad ja tagada kestlik areng, aga Brasiilias hävitatakse Amazonase äh, põlismetsa üha rohkem, varem kui kunagi varem. nii et olles truu oma ultraliberaalsetele vaat-, vaadetele, toob Euroopa Liit ohvriks äh, keskkonna ravimitööstusele, autotööstusele, telekomi ettevõtetele, rahandusteenustega tegelevatele ettevõtetele ja petab veel kord eurooplasi. suur aitäh, järgmiseks saab üheks minutiks sõna härra Procaccini, palun. suur aitäh, lugupeetud president, tänane arutelu on ääretult huvitav, sest see näitab äh, meile äh, kahte külge. Äh, kõigepealt keskkonda puudutavad, mis on kommunistliku ideoloogia ohver ning teine pool puudutab poliitilist külge. ja see kõik mõjutab majandust ja neid töötajaid Mm, keda varasemalt äh, taheti kaitsta ja lisaks äh, on veel siin selliseid kolleege, äh, kes räägivad rohelisest kokkuleppest, aga tegelikult keda ei huvita üldsegi keskkonnakaitse, sellepärast et ainus roheline, mis neile huvi pakub, on raha tähtede värv ning äh, on teatud äh, riigid Euroopas, kes tänu Mercosuri leppele saavad äh, suuresilindrilisi autosid müüa rohkem, mis omakorda kahjustab keskkonda. siin on siin need kaks poolt ja just nagu Pablo Picasso maalil kujutavad need teie enda kahepalgelisust. aitäh! järgmisena üheks minutiks proua Rego. aitäh! eelmisel nädalal siinsamas parlamendis esitleti ettepanekut rohelise kokkuleppe kohta Euroopas ning sellega seoses kerkis palju küsimusi ja on vastuolusid. üks nendest on vabakaubandus, vabakaubanduslepped nagu näiteks Mercosuri lepe seda on mitmes aspektis kritiseeritud, on seda kritiseerinud keskkonnaaktivistid ja inimõiguste aktivistid nii Euroopast kui Ladina-Ameerikast. kokkulepe võimaldab meil miljardite eest vahetada kaupa mandrite vahel. see suurendab äh, intensiivset lihatootmist, mis tähendab, et võetakse maha metsi ning äh, selle juures kasutatakse ka pestitsiide, mis on Euroopa Liidus keelatud loomulikult tekitab see ka inimõiguste rikkumisi Bolsonaro taoliste režiimide poolt. heitmete osas ei ole see jätkusuutlik. kui räägitakse sellest, et inimesi ei tohiks maha jätta äh, ülemineku puhul, siis siin ei jäeta maha suuri ettevõtjaid. järgmiseks pooleteiseks minutiks härra Peeters aitäh! head kolleegid! Euroopa rohelise kokkuleppega eelmisel nädalal on Euroopa Komisjon näidanud, et see on ajaloo kõige edasipüüdlikum komisjon. üritame tõesti jõuda jätkusuutliku maailmani ja tagada, et see maailm jääb meie lastele. ning seetõttu peame hakkama mõtlema ka kaubanduse keskkonnamõjude üle. siin tuleb lõpetada olukord, kus meil on mingid tabud. põllumajandus on raske veskikivi meie kliimapoliitika kaelas. Euroopa põllumehed peavad tulevikus hakkama järgima keskkonnanorme ja imporditud liha on veel saastavam kui siin toodetud liha. aga loomulikult kõige tõsisem on mõju kohalikele põllumeestele, kes kannatavad läbi niisuguste rahvusvaheliste lepete. seetõttu peatükk põllumajanduse kohta selles leppes on minu jaoks väga oluline, siin on kirjas, et tagatakse impordiõigused kvali-, kõrge kvaliteediga veiseliha toodetele üheksa, üheksa tuhat üheksasada tonni ning lõpuks on kirjas, et CO2 jalajälg Brasiilia äh, veiseliha puhul on kaks korda suurem kui meie puhul, aga miks, mis, miks me seda siis impordime, kui me oma veisekasvatussektorit toota, toetame juba? aitäh! järgmiseks poolteist minutit, härra Lopes. aitäh, austatud volinik, austatud president, parlamendiliikmed, me räägime praegu Mercosuri ja Euroopa Liidu leppest millega seoses on vaja pidada arutelu ning äh, süveneda sellesse. tegemist on võimalusega sõlmida tõeline liit kahe regiooni vahel, Euroopa ja Ladina-Ameerika vahel. meenutan seda sest sest meil on siis suhted kaheksakümne viie protsendiga Ameerika elanikkonnast. ja seeläbi selle leppe on meil võimalik oma huvide eest seista selles regioonis ning ning see, seetõttu see, see lepe teenibki eesmärki mitte ainult tooteid eksportida, vaid eksportida standardeid ja norme, väärtusi, meie lep-, kaubanduslepped seda teevadki. me oleme rääkinud palju sellest, mis toimub Brasiilias, mida teeb Bolsonaro, no see, see on tõesti väga ebameeldiv. olgugi, et meil on ebameeldivat poliitikat ka Euroopas, aga samas Brasiilias on olnud teisi presidente ka, kes on läbi rääkinud selle leppe teemal kakskümmend aastat tagasi ja mis takistab meil seda lepet sõlmimast, kui meil tagatakse stabiilne raamistik, tagatakse võitlus kliimamuutuse vastu, me räägime sisuliselt planeedi kopsudest aga loomulikult me peame, me, me peame rõhutama nende lepete raames äh, normide eksportimist, aitäh. järgmiseks äh, poolteist minutit, proua Riis. aitäh. ma ei usu, et äh, sisuliselt Mercosuri lepe räägiks vastu meie ambitsioonidele kliimavaldkonnas. usun hoopis, et meil on natuke rohkem kui mõned detailid jäänud siin paika loksutada, enne kui parlament saab sellele heakskiidu anda. kaks asja, millest tahan rääkida oma minuti jooksul. meie põllumehed peavad saama parema kaitse ning laiema kaits-, laiemalt peab saama kaitse meie põllumajandusmudel. näiteks suhkru tootmine, veiseliha tootmine, milles olukord on juba keeruline äh, meil tuleb äh, kliimavaldkonnas äh, tõsisemalt rääkida Brasiiliaga metsade mahavõtmisest. nii et äh, mida, mida me teeme praegu, härra Hogan? me, me oleme sõlminud Pariisi leppe ja Madridis me näeme, et asjad jätkuvad endiselt samuti nagu enne, nii ei saa järgmisena kolleeg Häusling, üks minut. kui me soovime rohelist kokkulepet, siis me ei saa seda lepet sõlmida, need asjad omavahel ei sobi, see mandaat tuleb juba eelmisest aastasajast ning praegusesse sajandisse ei sobi. sisuliselt on see vana kokkulepe veiseliha äh, autode vastu ja teenuste vastu. no me peame vähemalt selle uuesti läbi rääkima no siia on lisatud loomulikult see kestlikkus ja keskkonnakaitse peatükk. aga kui sellega ei seostu mingeid sanktsioone, ei ole, ei ole kõikidest nendest ilusatest asjadest midagi kasu. me näeme ju, mis poliitika on Bolsonaros ning neofašistidega leppeid sõlmides eh, me võimustame neid ning ta ei kava, ta ei, ta ei varjagi seda, et ta, et ta hea meelega astuks välja Pariisi leppest ning kui me selliseid kokkuleppeid sõlmime, siis Euroopa Liitu tema inimõigustega enam tõsiselt võtma, võtma ei hakata. mingeid sarnase, samu standardeid me ei saa tagada, kui me paneme kohustusi oma põllumeestele ja, ja samal ajal impordime kaupu sealt, kus keskkonnastandardid ei kõlba kuskile. sada viiskümmend pestitsiidi on lubatud, mis Euroopa Liidus keelatud on. kõnelejad katkestatakse aitäh! järgmisena saab sõna kolleeg B, üks minut. head kolleegid, meie arutelu pealkirjaks võiks olla Euroopa Liidu dogma, kas see on ühitatav keskkonnapoliitikaga, mille eest Euroopa Liit seisab ja vastus on loomulikult ei, sellepärast et see ongi see suur vastuolu Euroopa Liidus. ühelt poolt soovitakse Euroopa põllumeestele suruda peale väga äh, raskelt täidetavad keskkonnanõuded, mille täitmine maksab järjest rohkem ja siis samal ajal dereguleeritakse, vähendatakse tollinorme, sõlmitakse vabakaubandusleppeid, see kõik rajaneb illusioonile, ideoloogilisele illusioonile, mille kohaselt teised riigid teevad nii, nagu meie, järgivad meie norme, meie standardeid, aga nii see ei ole, nad võt-, kasutavad seda lihtsalt ära ebaosaks konkurentsiks nii et äh, kui me takistame oma konkurentsivõimet, oma põllumeeste ja ettevõtjate konkurentsivõimet, siis me sisuliselt tapame neid. Euroopa on praegu kliimapingu, kliima äh, teema osas kõige parem õpilane, aga samas äh, Hiina saastab rohkem ja süüdistab veel äh, lääneriike ka. meil tuleb lõpetada selle mudeli järgimine, kaitsta keskkonda ja kaitsta ka oma majandust palun mitte äh, üritada täita oma lühikest kõneaega liiga kiire kõnega, sellepärast et tõlkidel ei ole võimalik selle kiirusega kaasas käia. järgmisena saab sõna kolleeg Stegrit, üks minut. aitäh, proua president kokkulepe Mercosuriga on loomulikult oluline, aga täna me räägime vaid Euroopa rohelisest kokkuleppest, räägime, räägime investeeringutest, käitumisest, majandusest ning sõnum on, et Euroopast peaks saama esimene mander, kus, mis on süsinikuneutraalne. mina, minule see probleeme ei valmistaks, kui me arvestaksime ka tagajärgi. me peame arvestama fakte, me peame arvestama loomulikult seda positiivset, aga ka negatiivset, mis sellega tuleb ja kulud on väga suured. Energ-, energeetikakulud näiteks. ja see vähendab meie konkurentsivõimet. ning äh, taolise projektiga me äh, me kavatseme veel luua süsinikumaksu piiride. samas me teame, et maailmas on kaubanduskonflikte mis äh, võivad vähendada meie heaolu ning takistada meie elatustaseme taga, äh, jätkuvat tagamist. mitte kaubandus ei ole see, mis lahendab kõik probleemid, vaid pigem just innovatsioon ja tuumaenergeetika. aitäh! järgmine härra Wallace. aitäh, härra Haugen! see lepe prioritiseerib hargmaiseid ettevõtjaid ja äri põllumeeste ja VKE-de kahjuks. Euroopa põllumehed peavad hakkama konkureerima tohutute põllumajandusettevõtete importidega Ladina-Ameerikast, kes kasutavad pestitsiide, paljud millest on Euroopa Liidus keelatud. roheline kokkulepe väidab, et Euroopa põllumehed on oluline osa üleminekust ja põllult lauale strateegia suurendab põllumeeste osa bioloogilise mitmekesisuse tagamisel ja kliimamuutuse vastu võitlemisel ning samas tagab neile piisava elatuse. Öelge mulle, austatud volinik, kuidas on Mercosuri lepe sellega seotud? mis on saanud Euroopa Liidu kliimadiplomaatiast, kui Argentiina, Brasiilia, Uruguay blokeerivad edasiminekut COP kahekümne viielt. Te rääkisite, et et praegused metsandustegevused ei tohiks jätkuda, aga Ricardo Sall, keskkonnaminister Brasiilias, kellega ma kohtusin ähm, Madridis, väitis, et ühtegi puud ei ole maha võetud äh, veisetootmise heaks ja kas te tõesti usute seda? aitäh! järgmisena saab sõna kolleeg Schmidt poolteist minutit. aitäh! ajakohane äh, kliimat arvestav põllumajandus on äh, skeem, mis peab arvestama pereettevõtetega, seda, seda peaks tegema roheline kokkulepe. rohelise kokkuleppe diplomaatia ei ole Äh, on asi, mida on raske rakendada meie partnerite juures, kuidas hakkab komisjon hindama seda, äh, kas partnerid sellest lähtuvad, kust tulevad punased jooned, kui me rohelist kokkulepet tõsist, tõsiselt võtame, siis peavad kolmandad riigid hakkama täpselt samu, sama karme keskkonnanõudeid äh, täitma, aga Mercosuri kokkuleppes on sellega kahtlused tootmisstandardite, kestlike mm, tootmismeetodite ja muu osas koostöös kolmandate riikide partneritega peame olukorda hindama, aga siin näiteks ei ole realistlikku rakendusstrateegiat. näiteks soja import, kas peavad tõesti toiduained reisima üle Atlandi, missuguseid rõhuasetusi komisjon näeb äh, toiduainete märgistamisega? sest äh, ka tarbijad peavad ju saama otsustada tooteid ost-, ostes, et kuidas nemad ka kliimamuutuse vastu võitlevad kliima on meie elu alus ja me oleme praegu märkimisväärseid panuseid andnud kliimamuutuse vastu võitles, võitlemisse. Austriat pärit põllu, põllumeeste esindajana näen ma, et meil on vaja stabiilsust siin, meil on vaja meetmeid ja meil on vaja äh, üldisi teenuseid selle toetuseks. me, me peame säilitama põllumehed kui, äh, kui teenusepakkujate rühma. aitäh, kolleeg Tant! suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, mina olen hämmastunud, sellepärast et rohelised tegid täna ettepaneku äh, mitte üldaruteluks äh, Euroopa rohelise kokkuleppe kokkusobivusest äh, kaubanduslepetega, vaid Mercosuriga ja ma toon siin mõned andmed välja, kõigepealt Euroopa on üheksa protsenti äh, heitmetest keskkonna, mm, äh, Mercosuri neli riiki kolm koma viis protsenti, äh, see

Eh, leian, et äh, oluline on kaitsta liigirohkust, äh, hoida ära metsade mahavõtmine, oluline on tagada, et äh, sealsete riikide valitsused täidaksid oma kohustusi, mille nad on Pariisi leppe all võtnud ja oluline on võidelda president Bolsonaro poliitikate vastu, lõpuks tahaksin öelda, et äh, siin leping, lepinguga seoses on erinevaid kõhklusi, kahtlusi, aga ma arvan, et äh, roheliste kolleegide poolt äh, välja toodud argumendid ei ole väga pädevad, aitäh! aitäh, järgmisena kolleeg Keele, üks minut. Well, soovin teile edu, volinik Hogan, teie ametis kaubandusvolinikuna ning nagu me, nagu juba kuulsime, on see olukord Euroopale väga keeruline, tagada rohestamine üle kogu maailma, et kaitsta mitte ainult oma kliimaeesmärke, vaid levitada neid üle kogu maailma. ja samal ajal me so-, soosime Brasiilia, Uruguay'ga, Paraguay'ga, Argentiinaga leppe sõlmimist, mis sisuliselt äh, hävitab palju Amazonase põlismetsa, mis on maailma kopsud kahjustab bioloogilist mitmekesisust ning saadab üle maailma välja sõnumi, et Euroopa ei ole nii tõsine oma kliimaeesmärkides, kui ta peaks seda olema. nii et me eelmisel nädalal avaldame tohutu agenda ja samas siis lepingute, selle lepingu sõlmimisega õõnestame seda, et teeme sisuliselt vastupidi sellele, mida me kuulutasime rohelise kokkuleppega seoses. nii et me peame selgelt välja ütlema, et see lepe ei sobi paljudes aspektides nende põhimõtetega, mille, mida me Euroopas üritame keskkonnaga seoses edendada ning teiseks, mis on ka väga oluline, see õõnestab, tõmbab pinna jalge alt ära meie põllumajandusel. aitäh! järgmisena kolleeg Holmgren, üks minut. aitäh! eile Rootsis valitsus Äh, Rootsi roheliste mõjul otsustas, et kõigis poliitikasektorites on vaja paika panna kliimaga seotud eesmärgid. ning seda tuleks teha ka Euroopa Liidus kaubanduslepetes, mis annavad võimaluse mõjutada kliimapoliitikat, mida ajavad teised riigid. see on ainus võimalus võib-olla, kuidas me saame kolmandaid riike mõjutada. Euroopa Liit ei peaks võib-olla sõlmima kaubandussuhteid, kes ei toeta Pariisi lepet ja kes ei, ei astu samme selle rakendamiseks. ma kuulsin hea meelega teiste fraktsioonide esindajaid rääkimas, et meie peaksime olema pioneerid kliimamuutuse valdkonnas, me peame tegutsema kõigis valdkondades, kõigil tasanditel, vastasel juhul on kõik need kõned, mis me oleme pidanud, tühjad sõnad ja me peame tegutsema sellepärast, et et risk on selles, et võib-olla on tegemist meie kõigi viimase mandaadiga üldse. järgmisena saab sõna härra Roos. üks minut. kolleegid, volinikud, kuulsime hiljuti esitlust Euroopa rohelise kokkuleppe kohta ja ka, ka selle kohta, et meil on strateegia põllult lauale samas on meil keelatud paljud äh, taimetooted ja põllumehed peavad meil hakkama tegema tohutuid miljardi investeeringuid, äh, et nõudeid täita. aga Mercosurist tarnitakse meile toitu, mis on toodetud nii, et need äh, nõuded ei kehti. see on vastuolu. Mercosuri lepe on sisuliselt autod veiseliha vastu lepe. autotootjad saavad sellest loomulikult kasu, aga põllumehed saavad sellest selgelt kahju, sellepärast et tekib ebaaus konkurents ning kahju saavad ka tarbijad. niisugune vastuoluline poliitika peaks lõppema, aitäh. järgmisena kolleeg Jarubas, poolteist minutit. aitäh, austatud president, austatud volinik. meil on meie ees on tohutu dilemma. Mercosuri lepe arvatakse, toob üheksateist miljardit eurot juurde meie SKT-sse. kaheksakümmend kaheksa miljardit eurot on kaubavahetuse eeldatav maht ja teenuste osas isegi rohkem. teisalt võiks see lepe suurendada metsade mahavõtmist Amazonase piirkonnas, mis on väga oluline piirkond kus metsa võetakse maha selleks, et teha ruumi sojakasvatusele. nii et äh, meil on siin, meil on tehtud ettepanek, et me peaksime kasutama seda lepet võimalusena nõuda teiselt poolelt muuta oma, oma poliitika muutmist. aga äh, lisaks võib see tekitada ka suuremat CO2 heitmete hulga äh, toodete vedamise tõttu. nüüd kas me, kas me saame seda lepet kasutada selleks, et äh, survestada äh, vastaspoolt äh, loomade heaolu pestitsiidide ja muudes valdkondades meie standardeid järgima, toiduohutus kaasa arvatud. sellepärast, et meie põllumehed Euroopa Liidus peavad kõiki neid nõudeid täitma. nii et me peame survestama vastaspoolt täpselt samuti tegema. teiseks on meil pangad, kes soovivad investeerida projektidesse, mis sageli on põllumajanduse valdkonnas täiesti ebakestlikud, nii et kõigepealt me peaksime paika panema standardid ja alles siis hakkama leppeid allkirjastama. täpselt nii, nagu me ühinemisläbirääkimistel teeme. võib-olla meil peaks olema üleminekuperiood, mille vältel oleks võimalik kontrollida, kas neid standardeid ikka järgitakse. aitäh! järgmisena kolleeg Ziidl, üks minut. austatud proua president vabakaubanduslepe niisuguse riikide kogumiga nagu Mercosur tooks, avaks meie turu Lõuna-Ameerika põllumajandustoodetele, lihatootjad Brasiiliast, kes saavad toota suures mastaabis ja soodsalt, saavad rohkem eksportida Euroopa Liitu ning oma tootmist suurendada, mis suurendab mõju keskkonnale ja Euroopa siseturule looduse saastamine, inimeste mürgitamine pestitsiidide kasutamisega Mercosuri riikides on tuntud probleem. kasutatakse ka niisuguseid keskkonnamürke, mis Euroopa Liidus on keelatud. taime- ja loomakaitse äh, tootmise juures äh, Lõuna- ja Kesk-Ameerikas ei, ei ole üldse ühitatav, sest nende, ei ole sarnane nende reeglitega, mis äh, kehtivad Euroopa Liidus. seetõttu peame me üritama tagada, et niisugused kaubanduskokkulepped ei ohusta Euroopa Liidu standardeid, vaid äh, aitavad neid toetada ja levitada. aitäh, järgmisena kolleeg Clauden, üks minut. aitäh, parlamendile lubati radikaalset rohelist kokkulepet. Euroopa kodanikud ja noored, kes äh, vaatavad Euroopa juhtide poole ja ootavad neilt radikaalset rohelist kokkulepet, aga kui see roheline kokkulepe on reaalne, siis peab ta hõlmama kõik õigusaktide aspektid, muuhulgas ka kaubanduslepped, kõik kaubanduslepped, mitte ainult Mercosuri oma. meie mõju on kõige suurem, austatud volinik, enne kui me allkirja anname ning Pariisi kliimalepped peavad olema olulisem äh, kaalutlus kui Brasiilia liha meie poeriiulitel me peame kasutama uusi kaubanduskokkuleppeid selleks, et tagada tugevad keskkonnanõuded, demokraatlikud kaitseklauslid ning õigusriigi põhimõte leiavad austamist. Mercosuri lepe on parim võimalus tagada niisugused garantiid Amazonasele kui me tõesti tahame seada prioriteediks kliimaeesmärgid, siis on aeg hakata lisaks sõnadele tegema ka tegusid. kaubandus saab mõjutada maailma positiivselt, aga selle läb-, leppe läbirääkimiste aeg on olnud nii pikk, et kliima on muutunud selgelt esimeseks prioriteediks ja nii see peaks kajastuma. aitäh, järgmisena kolleeg Viiner, üks minut. aitäh, proua juhataja, austatud volinik. kui kuulasite tähele, või kuulata tähelepanelikult eelkõnelejaid, siis äh, tundub, et Euroopal ei ole vaja Mercosuri lepet ning põhjused on väga head. nii moraalsed kaalutlused ning kohustus, mida peaksime tajuma eurooplastena, jätta see lepe sõlmimata, on oluline, kui me vaatame tänase arutelu pealkirja, näiteks juba Mercosuri ja Euroopa rohelise kokkuleppe ühitatavus, seda ühitatavust ei ole paljudel põhjustel. keskkonnakaitse, kliimakaitse, väiketootjate kaitse, põllumajanduse bioloogilise mitmekesisuse kaitse, soja impordid eh, ning eh, toidu import masinate vastu et kas me oleme siin inimeste esindajad, väiketootjate esindajad või siis eh, eri-, esindame ainult suurettevõtjaid? aitäh! järgmisena kolleeg Olen Österle poolteist minutit. aitäh! proua juhataja, austatud volinik, head kolleegid, meie kaubavahetus ja meie import ei peaks olema pidur võitlusele, mida me kollektiivselt peame kliimamuutuse vastu. Mercosuri kokkulepe sisuliselt aja, avab meie turud ning äh, kaotab tollid üheksakümne kuuele protsendile Mercosuri toodetest ning äh, siin tekib palju õigluse küsimusi. selleks, et jõuda süsinikuneutraalsuseni kaks tuhat viiskümmend aastal, oleme kehtestamas oma ettevõtjatele märkimisväärsed kohustused CO2 heitmete vähendamise osas aga me ei saa neid karistada ja veel sellega, et me lubame oma turule impordi, mis ei allu samadele piirangutele. see süsiniku piirimehhanism, mida lubati rohelises kokkuleppes, peab saama reaalsuseks, reeglid peavad olema lihtsad ja kohalduma kõigile. me peame äh, me peame keelama ebaausa konkurentsi, kuidas me saame õigustada seda, et me oma loomakasvatajatele kehtestame täiendavaid nõudeid ja samas avame uksed põllumajandustootele, toodetele, mis taolisi nõudeid täitma ei pea ning lisaks on tegemist ka tarbijakaitsega, tarbija tervisega. ning meil on vaja tagada meie põllumeestele õiglaste tingimustega turg ning äh, lõpuks ka väljaspool seda lepingut peame tegelema ressursside jätkusuutliku haldamisega, lisades oma kaubanduslepetesse nõuded, mis kajastavad Pariisi lepingu põhimõtteid, muuhulgas ka Amazonase metsade kaitset sest me ei saa toetada lepingut, mis ei vasta paar päeva tagasi Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni poolt rohelise kokkuleppe raames välja kuulutatud põhimõtetele, millest me lähtuma peame. aitäh, kolleeg Arena, üks minut. aitäh, komisjon rääkis meile oma ambitsioonikast kavast rohelise kokkuleppe vormis ning äh, ma tänan seda selle eest, aga kuidas samal ajal sama komisjon saab õigustada niisuguse kokkuleppe sõlmimist, mis, mis on sisuliselt eelmise põlvkonna kokkulepe, mis kajastab kakskümmend aastat tagasi äh, valitsenud olukorda. sest sellega käib kaasas metsade mahavõtmine, bioloogilise mitmesisu, kesisuse kadu ning põlisrahvaste väljatõrjumine oma elualalt. meil on vaja tagada kestlik areng ja seda see kokkulepe ei võimalda, olgem sidusad, olgem äh, ühtsed. miks siis see kestliku arengu peatükk, miks see e, sealt jääb välja riikidevaheliste vaidluste lahendamise e, pea, reeglite kogum, mis praegu lepingutes igal pool sees on. me ei saa kasutada seda e, vaidluste lahendamise mehhanismi siis probleemide korral. ma soovitan lugeda teil Davose patrooni sõnu, kes ütleb, et ettevõtja peab täitma, ettevõtja vastutab ka keskkonna ees ja, ja inimeste ees ning ma kutsun teid üles kaubandusvaldkonnas, kaubanduslepete valdkonnas olema vähem ideoloogiline ning lähtuma sellest, mida meie ettevõtjad ise teevad ja peavad tegema keskkonna valdkonnas. aitäh, järgmisena härra Paet, üks minut. aitäh praeguse geopoliitiliste muutuste ajastul, kaubandussõdade tingimustes ning olukorras, kus mitmepoolne maailmakord on ohtu sattunud, näitab Euroopa Liidu ja Mercosuri kokkulepe, et ollakse valmis lähtuma korrakohasest mitmepoolsest maa, kaubandusskeemist. samas on meie ees kliimamuutusega ja keskkonna kahjustamisega seotud probleemid, mis vajavad ülemaailmset lahendamist. kõik uued kaubanduslepped, mis Euroopa Liit sõlmib, eh, peavad olema kantud eesmärgist eh, tagada neid, nende vajalike muutuste poole liikumine. ning eh, siin me olemegi õiges suunas, Argentiina, Para-, Brasiilia, Paraguay, Uruguay, Os-, Paraguay suunamise teel Pariisi lepete täitmise poole. suur tänu, järgmisena kolleeg O'Sullivan, suur tänu juhataja, tere tulemast, volinik Hogan. mul on väga hea meel, et täna toimub see arutelu, mille algatas minu roheline fraktsioon liiga sageli me ei suuda parandada maailma läbi oma kaubanduspoliitika. Äh, Läheme kompromissidele oma ideaalidega, see äh, teenida oh, odavate toodete ja korporatsioonide vahel. on selge, kas Mercosuri kokkulepe saab olla ühilduv rohelise kokkuleppe. kuidas võib niimoodi, et, et tooteid saadetakse lihtsalt mööda maailma, sealhulgas ka veiseliha ja autotootja, autode vastu, see teenib autotootjate huve. kas see on ühildav asi? me räägime mõlemast osapoolest, me räägime ringmajandusest ja sellest, et meie põllumajandus ei ole kestlik ja siin kliima hävitab meie põllumajandustoote. kõik osapooled peavad kinni pidama Pariisi lepetest, töötajate õigudest, ka Lõuga-Ameerikas ja peab säilitama rohelise kokkuleppe põhiaspektid Eh, tuleb vältida kaose tekitamist Euroopa põllumajandus, Iiri äh, loomakasvatajad on juba silmitsi äh, vastuvõetamata madalate hindadega. suur tänu, järgmisena kolleeg Virkunen, kolmkümmend minut äh,, minut. nüüd räägitakse sellest volinik Hooganiga, et see ei ole mitte ainult ühilduv, vaid kui õigesti seda ellu viia, siis see moodustab keskse osa rohelisest kokkulepet, et rohelises kokkuleppes on väga palju rõhuasetust kliimapoliitikale ja kuidas liikuda süsinikuneutraalse Euroopa poole, kuid ei tohi unustada, et kui me räägime kestlikust arengust, siis see peab olema nii majanduslik, sotsiaalselt ja keskkonna seisukohalt olema kestlik ja me püüame saavutada kõiki neid kolme eesmärke äh, nii majanduslikult ja sotsiaalselt kestliku Euroopa ja selles osas on maailmakaubanduselt oluline roll. ei piisa sellest, et Euroopa, äh, et Euroopa Liit liigub äh, süsinikuneutraalse maailma, meil on vaja, et kogu maailm läheks sellega kaasa. meie osa on ainult kümme protsenti ja kaubanduspoliitikal on selles osas oluline roll, et me saaksime kaasata teisi maailma piirkondi sellesse protsessi. Madridi kokku, kohtumisel me ei, ei eristunud nii palju, kui oleks tahtnud ja nüüd on vaja Hiina, India kaasata sellesse protsessi eh, ja liitumine rahvusvaheliste kliimalepetega. on oluline, et kõikides Euroopa Liidu, kõikides kaubanduslepetes, ka Mercosuri lepingus on eh, kestliku arengu eh, tingimused ja äh, ja nende arvmäärade jälgimine ning äh, täitmine. suur tänu. suur tänu, järgmisena äh, kolleeg Kaval-Hais. suur aitäh kui äh, vaadata Euroopa Liidu suhteid teiste riikidega, siis eh, me ei peaks eh, nendes eh, suhetes protektsionismi kasutama, me peaksime kaubanduslepet kasutama kui võimalust selleks, et töökohti luua, eksportida tooteid ja teenuseid, aga see peaks pakkuma ka võimalusi dialoogiks selleks, et partnerid teineteist paremini mõista saaksid, et saaks tagada paremad standardid tervishoiu, loomatervishoiu, töötajate huvide tagamiseks ja eh, tuleks panna paika reeglid, mis kogu maailmas ka kehtivad. Eh, see Mercosuri lepe, eh, siin on ka Pariisi lepe, leppe ellurakendamise tingimus väga oluline, sest et vastasel korral ei saa me edu saavutada. Ähm, seda ei tohiks vaadelda tühja sõnakõlksuna, väga oluline on see, et Euroopa Liit ei, ei kardaks kontrollinstrumente kasutada. me, me peame äh, hoidma ära mis tahes reeglite rikkumise, aitäh. suur aitäh. järgmiseks kolleeg Debarni Krunenberg, teil on üks minut austatud president, härra Hogan, ökokriisis, äh, kus me praegu oleme, oleme meie Euroopa Liiduna äh, kiitmaks heaks lepingut, mille eesmärgiks äh, on soja ja veiseliha eksporti edendada. ainult loogiline on see, et vihmamööda hävitamisega et seeläbi, et põllumajandusmaad laiendatakse, hävitame vihmametsi siin luuakse ettevõtetele lihtsalt võimalusi ja see on kõik väga dramaatiline. siin on mängus ka eh, liigirohkuse kadu. Amazonas on planeedi kõige suurem eh, biosfäär, seal on kuuskümmend tuhat puuliiki, eh, nelikümmend tuhat liiki äh, mm, kalu äh, ja imetajaid. Äh, väga palju on selliseid liike, kes elavad ainult Amazonase vihmametsades ja seetõttu on Euroopa kohus edendada üleilmset metsade kaitset ning praeguses vormis ei ole võim-, sellega ei ole võimalik praeguses vormis tagada keskkonnakaitset, suur aitäh, nüüd saab sõna kolleeg Kumbula-Natri, teil on üks minut. Oh, ei, siiski härra Didier kõigepealt. proua juhataja, meil on poliitilised ebakõlad, mida Euroopa rahvad ei soovi enam toetada. meie kokkulepe Argentiina, Brasiilia, Uruguay, Paraguay'ga on paraku näide niisugustest ebakõladest. olukorras, kus Euroopa üritab olla innovaatiline ning vähendada importe riikidest, mis ei austa meie keskkonnapõhimõtteid, kuidas on võimalik endale ette kujutada, et täiesti läbipaistmatult meie nimel hakatakse volitama, aga lubatakse Lõuna-Ameerika riikidel paisata meie turule tooteid, mis on sisuliselt keelatud meie enda tootjatele. ning lisandub veel ökoloogiline absurdsus ning Euroopa Parlament peab keelduma kaasa mängimast sellega. kuidas seletada rahvale, kuidas rääkida veisekasvatajatele, kes on juba kriisis ning kes peavad iga aasta siis äh, praktiliselt sada tuhat tonni äh, la-, nägema, kuidas tuuakse veiseliha meie turgudele, mis on kasvatatud antibiootikumidega. ja kuidas kuidas siis lub-, saame lubada tuua meie Selveritesse tooted, mis tekitavad terve risk, terviseriski meie inimestele ja ei võimalda toimida meie pereettevõtetel, kes samas valdkonnas toimivad. ning me peame siin andma selge vastuse, mis rajaneb mõistlikkuse põhimõttele ja vastutustundele me peame lõpetama naiivse kaasamineku üleilmastumisega. sõnum on selge, on ülim aeg Euroopa rahvastele võtta kontroll oma saatuse üle enda kätte. ja nüüd on kord kolleegil Kumpula-Natril, üks minut lugupeetud president, meie ees on küsimus, kas roheline kokkulepe ja Mercosuri vabakaubandusleping on ühilduvad Euroopa Liidu Mercosuri lepingus on siduv kohustus osapooltele tõhusalt ellu viia Pariisi kokkulepet, kuid see kohustus äh, sisaldub kestliku arengu peatükis, kuid sellele ei kohaldu kaubandussanktsioone. kui see kokkulepe ratifitseeritakse antud kujul, siis eh, võib Brasiil eh, tagasi astuda oma Pariisi kohustustesse, sealhulgas ka Brasiilia Amazonases eh, ebaseaduslik metsaraid. Euroopa Liit ei saa rakendada sanktsioone Brasiilia suhtes, võttes ära see vabakaubanduse tingimus. Brasiiliast on saanud Euroopa Liidu jaoks raske partner, nii nagu me saime teada viimasel COP kahekümne viie kohtumisel Euroopa rohelises kokkuleppes on soovitud muuta Pariisi kokkulepe oluliseks kõikide järgmiste kõikehõlmavate kaubanduslepingute ja ja, ja see äh, annaks põhjust rakendada kaubandussanktsioone ja mina teen ettepaneku otsida lahendust, et Euroopa Parlament peab nüüd nõudma, et selle kaubandusleppe ratifitseerimise tingimuseks peaks äh, kohustus täita Pariisi kokkulepet olema Mercosuri kokkuleppe siduv osa ja ma loodan, et see saab olema progressiivseks vahendiks võitluses kliimamuutustega. järgmisena saab sõna kolleeg Boltšak, üks minut. suur aitäh, lugupeetud ähm, president, jah, äh, ma olen nõus, et siin äh, arutelu käigus on kõlanud paljud äh, lepinguga seotud kitsaskohad, aga me peame fakti siiski silmas pidama. väga oluline on see, et Euroopa Liit ja Mercosuri riigid on alla kirjutanud Pariisi leppele ning Brasiilia on võtmetähtsusega riik, kui me räägime metsade maharaiumise lõpetamisest Ehm, me peame mõtlema, eh, kuidas rääkida Brasiiliaga sellistest kokkulepetest. Eh, siin on räägitud sellest, et me peaksime maailma metsi kaitsma eh, ja Roheliste parteilt ma ootan konstruktiivset koostööd, me peaksime Brasiilia riigina positiivselt sellesse kõigesse kaasama, Euroopa Liidu Mercosuri kaubanduslepp leping puudutab kaubandussuhteid ja kestlikku arengut, kaubanduskontaktide tugevdamist ja siin on äh, kirjas ka, et tegeletakse keskkonnaproblemaatikaga, tagamaks äh, metsade kaitse ja kestlik keskkonnapoliitika. ma arvan, et me peaksime faktide juurde jääma, sellepärast et siin on kõik see dokumendis sees. suur aitäh ja järgmiseks üheks minutiks kolleeg Rodriguez Pinheiro. suur tänu, järgmisena proua Rodriguez Pinheiro. tänan, president. tänan, volinik Hogan Euroopa Liit äh, paiskab õhku kolm korda rohkem heitmeid kui Mercosur, kuid kui me räägime, äh, et me tahame saada maailmas esimeseks äh, kliimaneutraalseks piirkonnaks aastaks kaks tuhat viiskümmend, aga ilmselt sellest ei piisa. meil on vaja ka, et ka kõik teised võtaksid need kohustused, sest meie atmosfäär ei tunne piire seega Euroopa Liidu Mercosuri leping on väga oluline, sellel on väga ambitsioonikas kestliku arengu peatükk, mis on siduv ja see näeb ette ka kohustuse täita Pariisi kokkuleppe äh, kohustusi äh, kliimamuutuste vastu võitlemisel ja lõpetada eelis äh, kohtlemine, kui neid nõudeid ei täideta. sellega avaldatakse survet Brasiiliale et Brasiilia vähendaks CO2 heitmeid eh, aastaks kaks tuhat kolmkümmend neljakümne protsendi võrra. Eh, need stiimulid sisalduvad sellest ja seda tänu sellele kokkuleppele. loomulikult tuleb teha tööd selle nimel, me peame tagama nendest täitmise ja peame olema valvsad, et seda täidetakse ja parlamendil on oma roll selles osas täita. suur tänu, ma vabandan, et ma teid katkestasin kuid me peame paluma edaspidi fraktsioonide esindajatele rohkem kõneaega, praegu ei ole minu süü, et ma teid katkestasin. järgmisena um, saab sõna proua Spiraki üheks minutiks. suur tänu, president volinik Hogan. kahtlemata Euroopa Liidu Mercosuri kokkulepe kujutab endast olulist kokkulepet ja see on selgelt majanduslik kasulik Äh, miljonitele tarbijatele, mida, keda see mõjutab ja vähendab ka tollimaksusid, kuid eelkõige see on äärmiselt provotseeriv kokkuleppe põhjus, miks ma seda ütlen, sest äh, kui ma räägin toodete keskkonna sertifitseerimisest, toodetest, mis veetakse sisse Euroopasse, volinik Hogan on äärmiselt oluline, et me tagame meie kodanike tervise ja toetame meie talunikke, et need tooted, mis tulevad Mercosuri riikidest Euroopasse, on keskkonnastandardite suhtes sertifitseeritud, et nad vastavad Euroopas kehtivatele standarditele. Mercosuril on siin ka äh, oma võimalused äh, äh, nende seatud eesmärkide saavutamiseks aastaks kaks tuhat viiskümmend, kuid me peame